Κύριος Πρόεδρος. Ah, thank you so much for standing up, Francesca. That really made me feel good. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele, me alustame.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 Äh, paar nädalat tagasi. viimase istungi protokoll on teile välja jagatud, kui teil ei ole mingeid välja,